olukorrale Venezuelas. lugupeetud daamid ja härrad. täna on päev, mil me leiname oma kolleegid, me leiname Miguel de Sacadura Cabral Portast, kes lahkus meie hulgast kahekümne neljandal aprillil vaid viiekümne kolme aasta vanuses Miguel äh, Portas oli majandusteaduste õpingute järel pikka aega ajakirjanik, see oli tema kutsumus. ta pühendus ajakirjaniku elukutsele edukalt ja aastateks. kahe tuhande neljandal aastal valiti Miguel Portas esimest korda Euroopa Parlamendi liikmeks. daamid ja härrad Äh, vaid viieteistkümne aastasena äh, arreteeris Miguel Portase Salazari salapolitsei Lissabonis selle eest, et ta osales üliõpilasliikumisest. Äh, Miguel Portas osales punaste nelkide revolutsioonis, mis viis Portugalis lõpuks diktatuuri kukutamisele. kogu oma elu oli Miguel Portas kirglik vasakjõudude aktivist ja tulihingeline demokraatia kaitsja. mina õppisin teda tundma kui veendunud eurooplast, kui inimest, kes võitles sotsiaalse õigluse ja demokraatia eest. ehkki meie veendumused polnud alati kokkulangevad, hindasin kõrgelt tema konstruktiivset ja positiivset suhtumist ja inimlikkust vastuoluliste diskussioonide käigus. ta ütles alati välja oma arvamuse, ta oli õiglane. ta ei peitnud end kunagi mingite menetlusküsimuste taha. ta püüdis alati kaasa aidata otsustusprotsessis demokraatliku enamuse saavutamise eest ta tunnistas seda ka, kui ta jäi ka kaotajaks. Miguel Portas oli mees, kes seisis oma sõnade eest. tal oli ka väga hea huumoritunne. ta oli inimene, kes oli suuteline ka enda üle nalja heitma. ma leian, et sellisena jääme teda ka mäletama. sellel raskel hetkel on meie mõtted tema pere ja sõpradega ja me kavatseme ka siin kõrges kojas korraldada talle mälestusürituse. päris kindlasti oleme kaotanud silmapaistva kõrge koja liikme, kes eh, jäi alla rängale haigusele. me kaotasime silmapaistva saadiku, mälestagem teda leinaseisakuga